przewodniczący! E, proszę Państwa, wznawiam. Daamid ja härrad, jätkame osaistungiga. eilse istungi protokoll on laiali jaotatud, kas selle kohta on küsimusi või kommentaare? ei. seega on protokoll vastu võetud. järgmine päevakorrapunkt on infotund komisjoni presidendi osavõtul. ma tuletaksin teile veel meelde reeglid. üks minut on määratud küsimuseks, üks minut vastuseks, kolmkümmend sekundit lisaküsimuseks, kolmkümmend sekundit sellele vastuseks. see võib, küsimus võib olla ükskõik mis teemal ja selle esitavad siis poliitiliste fraktsioonide esindajad. teise kolmekümne minuti jooksul räägime me Euroopa Liidu tööhõive olukorrast. ja reeglid on samasugused. üks minut küsimuseks ja üks minut vastuseks härra Barrosolt. esimese küsimuse esitab Euroopa Rahvapartei esindaja aseesimees Otmar Kaaras. ent Äh, das Zentrum auf suur tänu, president. Euroopa uuringute keskus, keskuse uuringud äh, äh, finantskriisi ja Kreeka olukorra kohta näitavad, et üsna varsti jõuame me kehtivate lepingute poolt pandud piirideni. liikmesriigid aga plaanivad uusi protektsionistlikke ja valitsustevahelisi meetmeid ja renatsionaliseerivaid samme, mis on vägagi ohtlikud. mida teie kavatsete teha, et need probleemid ületada, et austataks ka Euroopa Ühenduse eesmärke? ja et meil nende täitmiseks oleks olemas ka vajalikud instrumendid palun, härra Barroso. üsna üllatav on see, et mõningad liikmesriikide äh, valit-, valitsused tõlgendavad Lissaboni lepingut kui valitsustevahelist dokumenti. Lissaboni lepingu eesmärk on Euroopa mõõtme suurendamine, Euroopa Parlamendi rolli tugevdamine, kvalifitseeritud häälteenamuse sissetoomine, komisjoni rolli tugevdamine välisasjades ja majandusjärelevalves. seega on üsna üllatav, et arengud on hoopis teistsugused. komisjon loomulikult aluslepingute valvurina vastavalt artiklile seitseteist aluslepingust, austades ka Euroopa Liidu õigust, kavatseb äh, oma kohuseid täita, aga meie ülesanne on ka välja tulla oma algatustega me kavatseme välja tulla oma ettepanekutega, mida loodetavasti ka teie parlament siin toetab. oma suu-, juhi-, poliitilistes suunistes rääkisin ma ka koostööst parlamendiga ja ma kavatsen selle, nendel sõnadelt ka tegudele minna. suur tänu. lisaküsimus. härra president, Madridis tegi volinik Olli Rehn ettepaneku kehtestada sanktsioonid ta avas terve arutelu selle ettepanekuga. mina isiklikult arvan, et sanktsioonid ei ole päris õige viis liikmesriikidega tegeleda. ühised eesmärgid, ühised projektid, ühised instrumendid tuleb kõigepealt paika panna ja siis alles saame me hakata rääkima rääk-, sanktsioonidest. suur tänu! härra Barroso, loomulikult ei ole mingisugust otsust vastu võetud, rahandusministritega toimus esimene arutelu ja komisjon tuleb välja oma teatisega järgmisel kuul. ja see räägib tugevamast majandusjuhtimisest. me üritame stabiilsus- ja kasvupakti ennetus- ja kontrolli äh, külge tugevdama, äh, parandamaks äh, makromajandusliku tasakaalu puudumist aga me keskendume eelkõige sisulistele sammudele, me usume, et praeguste aluslepingute põhjal on võimalik palju paremini läbi viia järelevalvet euroalas, kui liikmesriigid loomulikult soovivad äh, koostööd teha. suur tänu! nüüd sotsiaaldemokraatide nimel nende esimees härra Schulz. härra komisjoni president artikkel sada kakskümmend viis räägib pankrotist päästmise klauslist. seal öeldakse, et ükski liikmesriik ei tohi üle võtta teise liikmesriigi võlgasid. nüüd on meil olemas Kreeka päästmise pakett ja see võib tähendada, et riigid nagu näiteks Saksamaa, kes on juba äh, kolm aastat laenanud raha viie protsendiga, peavad nüüd leppima pooleteist protsendiga. me räägime siin kaheksa koma neljandist, neljast miljardist. seega, kui ei ole lubatud võlga, teise riigi võlga üle võtta, ei tohiks lubada ka, et keegi teenib hiiglaslikke kasumeid tänu sellele. minu arvates on see täiesti vastuvõetamatu mehhanism. Uh, härra Schulz, Lissaboni leping ei luba tõesti seda niinimetatud teise liikmesriigi äh, võlgade kinnimaksmist. seda ei ole ka soovitud. praegune pakett komisjoni arvates on täiesti kooskõlas aluslepinguga. seda tuleb rõhutada, ma tean, millised arutelud toimuvad äh, teatud ringkondades Saksamaal ja mujalgi liikmesriikides, aga peamiselt Saksamaal. minu arvates on täiesti vale väita, et me räägime siin Kreeka võlgade kinnimaksmisest. tegemist on koordineeritud laenude paketiga, komisjon vastutab selle eest ja tegemist on minu arvates ka loomingulise lahendusega. ja see oli võimalik alles pärast tihedaid läbimisrääkimis, läbirääkimisi liikmesriikidega. aga see on täiesti kooskõlas Lissaboni lepinguga. lõpetuseks tahaksin ma poliitilisest aspektist öelda, et minu arvates on täiesti hämmastav, et solidaarsuse näitamine Kreeka vastu oli nii keeral-, keeruline, kui seda tehti näiteks Läti, Ungari või Rumeenia suhtes juba. kui me suudame solidaarsust üles näidata euroalast väljaspool, siis peaks olema loomulik ka, ka euroala sees. suur tänu, härra Schulz. president. jah, ma näen, et te üritate vältida minu küsimusele vastamist ma tean, ma mõistan, et ei soovi sellisele küsimusele vastata, aga ma kordan. on vähemalt võimalus olemas, et kui liikmesriigid saavad laenata parematel tingimustel, saavad nad äh, saavad nad äh, või äh, teenida kasumit seeläbi, et nad omal äh, madala intressiga laenatud raha laenavad teisele liikmesriigile suurema protsendiga, minu arvates peaksite te Sarkozy ja Merkeliga sellest küsimusest rääkima. jah, ma olen nende kahe liidriga ja teistegagi sellest küsimusest juba nädalaid rääkinud, ma võin teile ausalt seda öelda, härra Schultz, ja kui ja, ja ainuke lahendus oli see praegune komisjon soovis suuremat solidaarsuse ülesnäitamist Kreeka vastu, loomulikult äh, vastutustundlikult käitudes, aga me peame tagama, et Kreeka naaseks turumajandusse võimalikult kiiresti ja lahendus oli järgmine, et laenusid antakse mitte kontsessionaalsete äh, intressimäärade põhjal ja seda tehti IMF-i soovituste alusel, nagu lepiti kokku üheteistkümnendal aprillil. suur tänu. Kiefer Hofstadt liberaalide nimel. Euh, kõigepealt rääkides sellest klauslist, mis puudutab äh, mitte väljaaitamist aluslepingus pole midagi selle kohta öeldud, seal on öeldud, et riigid ei ole kohustatud teisi välja aitama, seal ei ole öeldud, et äh, et see on keelatud, see väljaaitamine. Äh, aga nüüd äh, võtke nüüd sõna-sõnalt seda aluslepingut, sealsamas ka ei kohustata kedagi teisi liikmesriike välja aitama. kõik, mis praegu toimub Kreeka ümber, see kõik on võimalik aluslepingute järgi ja see, kõike seda võib kohaldada. nüüd Kreeka defitsiit on äh, tõusnud seitsme koma kuue protsendini. intressimäärad, vabandust, olid tõusnud äh, nii kõrgele juba, seega meil on vaja reforme, Euroopa ühist rahaturgu, paremaid strateegiaid ja nüüd, härra komisjoni president, meie tahaksime teada, millal võiks reformipakett Äh, välja tulla, volinik Rehn on juba alustanud tööd selle kallal, sellepärast et just seda tuleb praegu teha. tuleb välja töötada ambitsioonikas reformipakett äh, lisaks nendele spetsiifilistele meetmetele, mis on Kreeka puhul võetud. kõigepealt härra äh, Verhofstadt ja härra Schulz muide, kui te tahate midagi teada proua Merkelilt, siis äh, esitage küsimus proua Merkelile. mina ei ole siin selleks, et äh, proua Merkeli nimel vastata, siin äh, ma olen siia tulnud, et komisjoni nimel vastata ja nüüd komisjoni seisukohast peab ütlema, et me peame respekteerima seda klauslit, kui mille nimi on no bail-out ehk me ei aita kedagi välja ja muidugi loomulikult need ettepanekud, mis tehakse Kreeka puhul siis ja, ja, ja uued ettepanekud, et tulevad välja järgmisel kuul. Eurotsooni tugevdamise ettepanekud, Olin on saanud komisjonilt ka mandaati see, paketi väljatöötamiseks koostöös rahandusministritega ja maikuus avaldatakse siis meie ettepanekud Eurotsooni tugevdamiseks ning äh, rahandussektori juhtimise parandamiseks. ma tahaksin ka teada, kas äh, Rahvusvaheline Valuutafond osaleb selles ettepanekus? võin teile öelda, et äh, praegu ollakse vastu sellele, et mingi uus institutsioon luua, aga isiklikult ma pean ütlema, et kolleegium ei ole veel otsust teinud. me peame niisuguse äh, vahendi looma, mis aitaks äh, finantsstabiilsust, raha, raha stabiilsust Eurotsoonis äh, parandada ja minu arvates on vaja nüüd ära kuulata kõik erinevad ideed, et Äh, tugevdada meie mehhanisme ja muidugi täpselt nii, nagu äh, kuulame selle mõtte äh, ka Euroopa raha, rahafondi kohta ära. härra Daniel Kolmbellid ma ei tea, kuidas nüüd komisjoni president ütleb, et näed, küsige Saks-, Saksamaalt kolmeprotsendilist laenu, aga teie ei oska midagi selle kohta tegelikult öelda, miks, miks see nii on. ma tahan hoopis muud asja küsida, akta kohta. kahe tuhande kaheksandal aastal võeti vastu akta piraatluse vastaseks võitluseks vastu ja nüüd märtsis öö, äh, otsustati äh, võltsimisvastaseid läbirääkimisi äh, koomale tõmmata. suur tänu, juba aasta ootame me seda. et me oleme debati korraldanud ja nüüd pärast Uus-Meremaa tippkohtumist, mida te ütlete meile, kas meie siin parlamendis peame ütlema nüüd jah või ei? kas ei saaks Euroopa Parlamenti paremini kaasata läbirääkimistel, et tagada läbipaistvus? sellepärast, et äh, vastupidises olukorras leiate te jälle ennast niisuguses olukorras nagu SWIFTiga. looge algusest peale läbipaistvus, esitage meile äh, meile ka tekste, aga mitte, ärge käituge nii, nagu su-, suurettevõtetes. kahtlemata eh, me respekteerime parlamenti ju sellepärast, eh, Karel de Gucht, volinik Karel de Gucht eh, on saanud mandaadi selleks, et kõik läbirääkimistekstid avalikustada ja nagu te teate, kava, kavatseb ta kahekümne esimesel aprillil homme ka need avaldada juba Lissaboni lepingu läbirääkimistest teate, kuidas need protsessid käivad ja parlamendil on ka uus pädevus eh, seoses Lissaboni lepinguga ja eh, euro-, loomulikult kaasame me ka Euroopa Parlamenti rahvusvahelistesse läbirääkimistesse. suur tänu! ärge nüüd sõnadega mängige, härra president kui te midagi ei avalda, siis te ei saa ka läbirääkimistega edasi minna, kui, kui Lissaboni leping seda nõuab. kõige liht-, lihtsam on see, kui te nõuate partneritelt, et nad avaldaksid kõik dokumendid, vastasel korral ei toeta parlament teid. Lissaboni lepingu järgi olete te kohustatud äh, läbipaistvalt läbi rääkima parlamendiga vastasel korral ei ole sugugi kindel, et parlament läbirääkimistel jah sõna ütleb. Lissaboni leping on jõustunud ja, ja mina toetan äh, alati Euroopa Parlamendi pädevuse suurendamist. läbirääkimised, tekstid aga on teatud juhtudel väga tundlikud olenevalt läbirääkimiste iseloomust, teatud reservatsioonid jäävad alati. aga loomulikult on Euroopa Parlamendil Lissaboni lepingu järgne pädevus osaleda läbirääkimistel ja meie tahame parlamenti ka kaasata, tänan. suur aitäh, Timothy Kirkhoff konservatiivide nimel. märtsis ütles Euroopa Komisjon, et vaadatakse uuesti üle Euroopa tööaja direktiiv, kui eelmine direktiiv läbi kukkus. kui pa-, parlament oli vastu riiklike eranditele sissekirjutamisele, mis viis patiseisu, siis te mäletate vast, et äh, Ühendkuningriigi leiboristidest parlamendisaadikud, kes on ametiühingute taskus, olid omaenda valitsuse otsuse vastu nüüd tuleb välja, et paljud meie liikmesriikide töölised soovivad paindlikumaid töötunde. kas äh, härra äh, Barroso ja teie komisjon tuleb välja sellise dokumendiga, kuhu on sisse kirjutatud ka riiklikud erandid neljakümne kaheksa tunnisele töönädalale? mul ei ole veel sellist vastust, äh, sellist dokumenti olemas. mul ei ole ühtegi kinnisideed muutuste osas. nagu te teate, on olemas konsultatsioonidokument, mis on oma toonilt väga avatud ma soovin ära kuulata ka sotsiaalpartnerite vaated, uued reeglid peaksid äh, vähendama äh, tervise, äh, ohtu, ohtusid tervisele, mis tulenevad liigsetest töötundidest ja peavad aitama kaasa ka töö järeleolu ühildamisele ning aitama ka kaasa eriti just VKE-de olukorrale. me peame leidma mingisuguse lahenduse, härra Köökop. sest kui päris aus olla, siis Euroopa Kohtus on juba kaasuseid, mis nõuavad meilt äh, seda uut lahendust, seega me äh, kavatseme välja tulla äh, parema ettepanekuga, vältimaks neid ülipikku, pikki läbirääkimisi eelmisel korral. ma soov-, ma mõistan, et härra Barroso ei soovi ennetada konsultatsiooniprotsessi tulemusi, aga Euroopa Liidus on terve rida inimesi, vähemalt Uie Kruunikriis on kolm miljonit inimest sellist, kes naudivad seda erandiõigust ja kindlasti ei soovi äh, kriisi ajal komisjon muuta inimestel ol-, äh, töötamisvõimalusi vähem, väiksemaks. Ma usun, et äh, härra Barroso jääb siin kindlameelseks, kuigi eelmine volinik seda ei teinud. suur tänu, härra Kökop, peale Ühendkuningriigi on veel kakskümmend kuus liikmesriiki Euroopa Liidust, ju mõistate, et kuigi nad mõistavad äh, teie poolt väljendatud muresid, pean ma ära kuulama ka teiste poolt väljendatud mured. tegemist on väga keerulise ja tundliku teemaga, kus me peame leidma õige tasakaalu paindlikkuse vahel ühelt poolt, äh, mis aitaks kaasa VKE-de olukorrale ja teiselt poolt tööliste õiguste äh, vahel. seda me üritame teha, seetõttu me räägime läbi ka sotsiaalpartneritega, tulemaks välja konstruktiivse ettepanekuga suur tänu, Lotar Biski, Ühendatud Vasakpoolsete nimel. president eh,, äh, härra Barroso. suur aitäh, härra president, härra Barroso. Te rääkisite oma plaanidest. Teie töökavas oleme me siin parlamendis juba arutanud ja te ütlesite, et olete avatud igasugustele kriitika, igasugusele kriitikale. minul oleks küsimus, hiljuti on palju räägitud kriisist ja sellest, kuidas sellest välja tulla. ja meil on tunne, et tegelikult äh, ei ole pangad oma käitumises midagi eriti muutnud, nii et äh, sellest tulenevalt ongi mul küsimus. kas te olete teinud piisavalt või peaks äkki tegema rohkem? kas äkki peaks äh, nüüd tegelema finantskriisi tõeliste probleemidega, selleks et tagada see, et pangad ei käituks edasi samamoodi nagu siiamaani? suur aitäh! alles täna oma töökavas rääkisime ka plaanidest finantssektoris. komisjoni ettepanekud olid õiged. me oleme, kuid tuleb välja, et liikmesriigid on mõnes osas olnud vähem ambitsioonikad nüüd peate teie rääkima juba sellest siin parlamendis, tuleme ka välja konkreetsete ettepanekutega ja annan teile edasi nende tegevuste nimekirja. mina toetan seda, et G kahekümnes peaks samuti rääkima pankadest nähes seda, kui suuri probleeme on tekitanud pangasektor tervele majandusele, siis on täiesti loogiline see, et pangandussektor ka panustaks tulevikus meie äh, riikide majandusse. nii et tegemist on tasakaalu küsimusega, me ei taha loomulikult kahjustada finantssektorit, mis on meie majanduses suure tähtsusega, aga peab võtma meetmeid selleks, et taastada usaldus finantssektorisse. aitäh! herr barroso eine kurze nachfrage habe ich dennoch der chef der deutschen. väike lisaküsimus. Deutsche Panga presidenti on suhteliselt raske veenda. ta tahtis, et tema tulu oleks kahekümne viie protsendi kõrgusel, nii et kas teie ei arva mitte, et see on liialdatud, võttes arvesse seda, mida on öelnud komisjon ja erinevad liikmesriigid. tema aga ütleb, et mina tahan kahtekümmend viite protsenti tegemist on siiski ju suhteliselt suure pangaga, aitäh. I m sorry, I did not. vabandage, ma tõesti ei tea seda, mida on Deutsche Panga president täpselt öelnud, nii et ma ei ole sellest teadlik eh,. suur aitäh. härra president kuna finantskriis oli krediidi- ja pangakriis, mis leidis aset ja pärines suurtest kommertspankadest, Fortis, Bank of Scotland ja teised sarnased, kas te siis aktsepteerite, et alter-, alternatiivsete fondide juhtide direktiiv on tegelikult eksitav regulatsioon komisjoni poolt, see on suunatud valele sihtmärgile. sugugi mitte. mina arvan, et see on väga hea algatus. selle eesmärk on taastada usaldus meie finantssektori, finantsturgude väga olulises sektoris. finantssektori huvides on see tähtis, olgem avameelsed finantssektoris on praegu tegemist usalduskriisiga. see tekkis teatud suurte tegijate vastutustundetust käitumisest, mitte ainult Suurbritannias, vaid ka mujal. Äh, olukord siiski sai alguse USA-st ja ma arvan, et see regulatsiooni ettepanek, mille meie tegime, on suunatud õiglase tasakaalu saamutamisele ja sugugi mitte raskuste tekitamiseks finantssektoris. selle eesmärk on usalduse taastamine, sest äh, finantssektoril on usaldust vaja, et majandust finantseerida. härra president, kuidas siis seesama äh, direktiiv, mis puudutab alternatiivsete fondide äh, haldajaid, kuidas see aitab usaldust kommertspankade vastu taastada. vabandan, aga see probleem tõesti ei puuduta ainult panku. USA probleemid ei pärine sugugi pankadest. Need probleemid tekkisid ka riskifondidest, investeerimispankades, muide suured traditsioonilised kommertspangad ei olnud sugugi vastutavad kriisi eest. ütleme otseselt äh, finantssektori segaduse eest vastutavad paljud ja meie soovime reguleerida äh, panku ja ka teisi turuoperaatoreid. suur tänu fraktsioonilise kuuluv-, kuuluvuseta parlamendiliige härra Vrongs Euroopa välisteenistus vastutab kõrge esindaja ees, vastavalt artikli kaheksateist on kõrge esindaja roll juhtida Euroopa ühist välis- ja julgeolekupoliitikat vastavalt nõukogu mandaadile. nõukogus aga on liikmesriikide liikmed, selle parlamendi fraktsioonide mõjukad hääled aga ütlevad, et komisjonil peaks olema palju suurem sõnaõigus. iseäranis nõutakse, et komisjon peaks välisteenistuse personalist vähemalt viiskümmend protsenti moodustama. et vältida äh, valitsuste vahelist mõju. vabandage seda, äh, seda terminit küll, aga mm, kõrge esindaja on ka komisjoni asepresident. kõik see viitab sellele, et ilmselt tegelikkuses hakkab Euroopa välispoliitikat komisjon juhtima ja see mõte, et kõrge esindaja nõukogu abil juhib välispoliitikat, on tegelikult fiktsioon. kas te nõustute sellega, härra president? ei, ma ei arva, et see nii on. kõrge esindaja asepresidendi institutsiooni loomine oli suunatud sellele, et ühendada äh, liikmesriikide pädevused ja äh, ühenduse pädevused, liikmesriikide äh, pädevused on väga olulised, aga ühenduse poli-, on, ühendusel on ka selliseid pädevusi, mis ei peaks jääma sugugi liikmesriikide tasandile, seega meil on kõrge esindaja, asepresident, kes peab ühendama kaks pädevust, saavutama parima võimaliku sünergia ja need pädevused arendatakse välja komisjoni raames, aga ka koostöös nõukogu ja liikmesriikidega siis selleks, et järjepidev Euroopa Liidu välispoliitika luua, kaitsta meie huve ja maailmas ka meie huve esindada. see sisemine järjepidevus, millest teie räägite, mm, puudutab eurointegratsiooni nimekirja, aga mina seda nimekirja ei toeta. tegelikult me peaksime Lissaboni lepingust palju kaugemale minema ja jätma kõrvale nõukogu, sellepärast et nõukogu tegelikult üldse ei esinda liikmesriike. ma ei saa seda küll lubada, me ei saa aluslepingute vastu minna. kõik institutsioonid peavad aluslepingud respekteerima. ja alusleping on teatud tasakaalu loonud ja seda tuleb ka respekteerida. võrreldes siis nüüd eelneva olukorraga, kus meil olid eraldiseisvad institutsioonid, siis nüüd peame me ühiselt Euroopa väärtusi kaitsma maailmas ning just vastavalt aluslepingule võimaldabki uus institutsioon seda teha ja loomulikult täielikult ka austades liikmesriike. suur aitäh! oleme nüüd üldiste küsimustega lõpule jõudnud ja nüüd lähme täpsema teema juurde. räägime tööhõivealasest olukorrast Euroopa Liidus. härra Silvestris, palun. mina olen pärit Lõuna-Itaaliast ja meie majandus põhineb seal VKE-del, eks me räägime siin tekstiilitööstusest või jalanõudetööstusest ja loomulikult põhineb meie majandus ka põllu, põllumajandusel ja just nimelt seda tüüpi ettevõtetel on väga suuri raskusi, sellepärast et äh, meil on tekkinud nii-öelda Hiina ja äh, teiste riikide toodete uputus. nii et kõik, mida toodetakse koha peal ja mis maksab neli-viis eurot, siis tuleb see Hiinast ja maksab ainult äh, ühe euro nii et äh, kaotame töökohti ja kaotame ühtlasi ka tarbijaid ja terve see regioon vaesustub. võib-olla peaks siis panema paika äh, tollitariifid, sest et äh, Hiinas me räägime ju töötajatest, kes töötavad kaksteist tundi päevas, ilma et neil oleks mingisugust sotsiaalkaitset, nii et milline oleks see lahendus, mida ma pean ütlema ettevõtetele siis, kui ma ne nendega kohtun, mida teeb Euroopa Liit? mida teeb Euroopa Liit selle vastu, et nii palju töökohti ei haihtuks lihtsalt õhku ning et nii paljusid ettevõtteid ei pandaks lihtsalt kinni? samal ajal aga Lõuna-Itaalia vaesustub ja me loodame, et saame teilt vastuseid. And... ma mõistan teie muret ja selle tõsidust ja loomulikult VKE-d on väga oluliseks töökohtade loojaks Euroopa Liidus. mis puudutab aga konkurentsi teiste riikide poolt, kus on ähm, madalamad äh, töötingimused, siis loomulikult me ei saa oma piire lihtsalt sulgeda, sellepärast et Euroopa Liit on kõige suurem eksportija maailmas. nii et äh, me peame edendama seda, et äh, sotsiaalseid norme järgitakse üle terve maailma. me oleme töötanud selle nimel ka ILO-s ja selle poole püüdleme ka dialoogis oma partneritega. ma arvan, et see, mille teie välja pakute, ei, ei ole lihtsalt võimalik, me ei saa piire sulgeda, kui just ei ole tegemist dumpinguga, me ei saa äh, sulgeda oma piire kaubanduspartneritele, see töötaks meie endi vastu. Eh, aitäh. nüüd palun, härra Papa-Nikolov με αφορμή την διαχείριση του ελληνικού προβλήματος. Aitäh, härra president. mis puudutab Kreeka kriisi, siis sellele on viitanud mitmed eelkõnelejad. meie jälgime seda väga lähedalt ja jälgime lähedalt seda, kuidas kriisi hallatakse ning oleme täheldanud, et komisjon on kujutanud endast alati tasakaalustavat faktorit väiksemate riikide jaoks, olles vastukaaluks ka nõukogule. aga nüüd on meil väga palju probleeme ja mulle tundub, et me oleme jõudnud tehnokraatiani. me räägime ju majandusest ja Euroopa Liidus peaks kõige olem-, kõige olulisem olema see, mis on Euroopa-ülene. me räägime ka vaesusevastasest võitlusest ning äh, töötusevastasest võitlusest ja ma arvan, et komisjon võiks siiski rakendada ellu tunduvalt ambitsioonikamat strateegiat, mida te sellest arvate? You know, the... tööhõive probleem sõltub, nagu te teate, üldisest majanduslikust olukorrast, see peab olema selge, me ei saa taastada tööhõive taset, mis oli saavutatud enne kriisi ilma äh, kõrge, suurema majanduskasvuta Euroopas ja me olemegi keskendunud just nimelt uute majanduskasvu allikate leidmisele. sel, see on meie peamiseks prioriteediks praegu. loomulikult võet-, on võetud ka konkreetseid meetmeid selleks, et edendada tööhõivet, näiteks ähm, osa strateegias kakskümmend kakskümmend, noortele suunatud programmid aga kõige alus on see, et me loome soodsad tingimused, kus majanduskasv saaks taastuda. mis puudutab Kreekat, siis palju on siin tegelikult, suur seos on ka sellega, kas inimestel on äh, usaldus tulevikku või mitte. suur aitäh, järgmine kõneleja palun. no, kolleeg Frederic Derdeu, please kolleeg Terdjõu, palun. härra president, tööhõive olukord Euroopa Liidus on väga murettekitav, nagu kolleegid ka juba ütlesid, kahekümne üheksandal aastal ka-, kaotasid oma töö kaks koma seitse miljonit inimest Eurotsoonis. ja ligi seitseteist protsenti inimestest elavad allpool vaesuse lävendit kas te ei arva, et sellises olukorras peaks rakendama ellu strateegiat, mis põhineks ühelt poolt ähm, korralikes tingimustes äh, töötamist ja ei peaks tööhõivest rääkima mitte ainult kui majanduskasvu soodustajast ja mida on teil plaanis teha selleks, et tagada ka roheliste töökohtade arvu suurenemine? teine oluline aspekt on siin noorte tööpuudus ning samuti eh, vanemate inimeste tööpuudus. tuleks tagada restruktureerimine mitmetes sektorites nagu te teate, eh, me oleme kõiki neid probleeme käsitlenud strateegias kaks tuhat kakskümmend, me oleme oma poliitilised suunised välja töötanud ja soovime tõelise Euroopa tööstuspoliitika välja töötada, mis tõesti eh, soovib rajada e, kaasaegse poliitika, e, mis on suunatud jätkusuutlikkusele ja samuti arvestada noori. me teame, meil on paindlikkusinitsiatiivid, mis puudutavad noori, meil on e, kohe kolm erinevat algatust ja mm, samuti näiteks kavatseme haridust toetada, vaesuse vastu võidelda. kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegias on kindlalt selline äh, stra-, äh, aspekt olemas, samuti võitleme me ka äh, tööpuuduse vastu, see on üks meie olulisemaid prioriteete ja selle strateegia arendamine võimaldab meil ka paremaid tulemusi saavutada tööpuuduse vastases võitluses. suur tänu, Sergio Conferati, palun! suur aitäh, härra president, nagu te ka teate, on tööhõive viimastel aastatel oluliselt kasvanud kõikides Euroopa Liidu riikides. isegi kui võib-olla see kasv on olnud veidi erinev riigiti ja kõik majandusteadlased on meile öelnud, et on, läheb aega vähemasti kaks aastat, enne kui äh, majanduskasv hakkab taastuma ning äh, hakkab tekkima uusi töökohti ja et läheb aega terve kümnend, enne kui majanduskasv on jällegi tugev. nii et äh, ilmselt kaotavad töö ka osa nendest inimestest, kes praegu töötavad ning noortel tekib raskusi tööturule sisenemisega. kas te ei arva, et sellises kontekstis oleks vajalik soodustada ühtlaste sissetulekut Euroopa Liidus ja peaks käsitlema noorte probleemi kiireloomulisena ja peaks võtma vastu konkreetsed meetmed koolitusvaldkonnas, et tegeleda nende noortega, kes on jäänud tööturult välja. Teie analüüs on põhimõtteliselt äh, täiesti õige, mis puudutab tööturu olukorda olukord tõesti halveneb jätkuvalt, kuigi halvenemine on mõõdukam. samuti võib näha ka mõnedes liikmesriikides stabiliseerimismärke, aga sügavast langusest on majandus hakanud taastama, ta hakkas taastama üheksa, taastuma üheksa kuud tagasi ja kulub natukene aega, ennem kui majandustegevuse elavnemine hakkab mõjutama otseselt ka tööturgu tööpuuduse tase seetõttu on endiselt veel suur, noorte puhul on see olukord eriti eh, halb, nagu öeldud, kakskümmend protsenti noortest on, on töötud, seetõttu oleme me tulnud välja oma algatustega, mida me juba mainisime, on olemas noorte tööhõive algatus näiteks. ja nende eesmärgiks on just parandada öö, läbi praktikantide skeemide tööhõivet ning parandada ka nende äh, koolitustaset pärast äh, hariduse saamist äh, just läbi praktikandikohtide, kohtade. võib-olla võivad praktikandikohad asuda ka teistes liikmesriikides. suur tänu, härra Watson. härra president, eelmisel nädalal tuli Euroopa Kliimasihtasutus välja oma plaaniga kaks tuhat viiskümmend, seal on välja toodud kolm teed, mis läbi Euroopa Liit saab vähendada oma CO kahe heitmeid eh, kaheksakümmend protsenti eh, aastaks kaks tuhat viiskümmend seoses meie enda eesmärkidega. Eh, nende kulud on võrdlemisi väikesed, me saame muutuda oma energiaressursside poolest peaaegu täiesti äh, Äh, välismaailmast sõltumatuks ja me saame luua uusi töökohti läbi dekarboniseerimise oma majanduses. aga seda saab teha ainult Euroopa tasemel. kas komisjon võtab arvesse seda, neid plaane, kas te kavatsete Euroopa Liidule uut hoogu anda, tulles välja oma uute algatustega? ja võttes arvesse ka töökohtade loomist, kas, kas te, härra Barroso, kavatsete seda ideed kasutada äh, see selleks, et sundida liikmesriike ka tegutsema. are aware of that uh, report of the European Climate Foundation and indeed under the 2020 ma olen teadlik sellest plaanist ja kakskümmend kakskümmend strateegia äh, all tulime me välja ka oma sarnase algatusega, mille eesmärgiks on just töökohtade loomine läbi majanduse roheliseks muutmise ning see kirjutati sisse ka komisjon, see põhimõte kirjutati sisse ka komisjoni tööprogrammi pärast aastat kaks tuhat kümme, eesmärgiks on siis eh, kahe tuhande viiekümnendaks aastaks saavutada eh, süsinikuvaba majandus, eriti just transpordisektoris, mis läbi me, me oleme paika pannud ka pikemaajalise raamistiku investeeringute tegemiseks. kliimatehnoloo-, eh, kliimakaitse, nagu äh, taastuvenergiaallikate tehnoloogiad juba näitavad, äh, või, võib meil võimaldada tõesti ka luua uusi ja rohelisi töökohti. suur tänu, proua Trüppel! suur tänu, president, auväärsed volinikud! Äh, Google Box, iPad ja paljud teised uued IT leiutised aitavad meil äh, Äh, uutes formaatides äh, äh, IT tehno-, IT kasutada. aga kõik need leiutised on välja mõeldud USA-s, mida kavatseb komisjon teha, et edendada sellist tegevust Euroopa Liidus? meil on olemas Europeana, Euroopa virtuaalne raamatukogu, mille eesmärgiks on online keskkonda üle viia meie muuseumite varad me digitaliseerime need varad ja seeläbi saame me säilitada oma kultuuri mitmekesisust. aga seda tuleb teha, äh, võttes arvesse intellektuaalomandi õigust, äh, kaasa arvatud ka niinimetatud äh, orbüllitised, kelle autorid on teadmata. tuleb tagada, et kõik sidusrühmad suudaksid neid olulisi väljakutseid täita proua Vassiljev ja proua Kruus on tegelenud juba selle küsimusega ja härra Morisni Livi ja proua Liverland ja härra Tekeer äh, on saanud äh, Euroopa Komisjonilt äh, vastavad ülesanded see projekt ka lõpule viia, seeläbi saame säilitada oma pärandit, kultuuripärandit, samal ajal austades intellektuaalomandi õigusid. ning ma ootan nende raportit ennem aasta lõppu härra Tšernetski. suur tänu, president. härra komisjoni president, ma sooviksin teada, milline saab teie arvates olema lennundus, lennuliiklise tõrgete mõju äh, lennundussektorile? tänane Financial Times ütleb, et äh, lendamata lennud äh, lähevad lennundussektorile maksma kuussada mil-, kakssada miljonit äh, eurot, dollarit päevas, millised saavad olema teie sammud, sest ma mõistan, et äh, selle küsimuse arutamise tõttu puudusite teie ja härra Van Rompuy ka Krakowi matustelt. kõigepealt, ma austasin vägagi president Kaczynskit, ma töötasin temaga väga lojaalselt koos, ma olin kohal kõikidel tseremooniatel, äh, kus mälestati president Kaczynskit tema öö, naist ja kõiki teisi selle tragöödia ohvreid ja ma ei mõista tõesti, kuidas on mind, kuidas on niimoodi võimalik kritiseerida Euroopa institutsiooni, kasutades ära nende inimeste surma. ma üritasin viimase hetkeni minna president Kaczynski matustele. probleemiks oli aga see, et hilja laupäeva õhtul jõudis minuni info, et Belgia ametivõimude poolt korraldatud lend tühistati ja mul ei olnud enam võimalik sinna sõita. see, ma tahaksin väga selgelt siin öelda, et mina omalt poolt tegin kõik austamaks mitte ainult öö, äh, selle õnnetuse ohvreid, vaid Poolat rahvusena, poolakaid rahvusena. kui ma nüüd tohiksin kasutada veel ühe minuti si-, äh, lennundussektori küsimusele vastamiseks, siis Äh, selle vulkaanipurske mõjud tööstusele on tõesti märkimisväärsed ja seetõttu me juba töötame äh, selle nimel, et uurimaks välja, kuidas me saame aidata Euroopa lennundussektorit. majandus, äh, majanduslikud kahjud on tõsised seetõttu, et nad ei ole saanud oma majanduslikku tegevust viimastel päevadel ellu viia, peale selle on meil tegemist finantskriisiga ja tegemist on kõige suuremate kahjudega pärast äh, üheteistkümnenda septembri terrorirünnakuid. seetõttu me vaatame üle, äh, nagu minevikuski, riigiabi reeglid. ja äh, pärast tänast juba alustame seda ka, arutame seda ka volinike kolleegiumis. suur tänu ja nüüd härra Kontis. το 2000 έως το 2006 σύμφωνα με επίσημη kahe tuhande seitsmenda aastani vastavalt ametlikele andmetele oli Euroopa Liidus tööpuudus kaheksa kuni üheksa protsenti, hoolimata Lissaboni strateegiast. ja nüüd ütleme, et kahe tuhande kümnendal aastal on tööpuudus kümme protsenti, nii et see on tohutu suur number lisaks sellele on Iirimaa ja Kreeka sügavas kriisis ja samuti Rumeenia, Läti ja Ungari. seal on vaesuse määr saavutanud rekordilise taseme. võttes arvesse seda ranget poliitikat, mida teie olete, mille, mille teie olete peale surunud nendele riikidele, kas te olete uurinud ka seda, millised võivad olla selle tagajärjed ja äh, milline võib olla see tagajärg, võttes arvesse seda, äh, mida on teinud valu-, rahvusvaheline valuuta? Uh, mis puudutab Kreekat, siis äh, otsused võttis, võtsid vastu Kreeka võimuorganid, aga samuti peate mõistma seda, et makromajanduslik tasakaalu puudumine Kreeka majanduses on väga halb tööhõivele ja samuti majanduskasvule. kui ei suudeta taastada usaldusväärsust äh, Kreeka finantsolukorda, siis äh, ei taastu ka majanduskasv ja ei hakata looma ka töökohti. nii et äh, makromajanduslik stabiilsus on kõige olulisem probleem seisneb siin aga selles, et kuidas me tagame ülemineku, kuidas äh, saame säilitada majanduslikud stiimulid, aga säilitada samal ajal ka makromajandusliku stabiilsuse ja Kreeka töölised peavad äh, saama jälle usaldada oma äh, võime. härra Paul Rubik, palun. Äh, meine frage bezieht sich auf äh, den vulkan. suur tänu! mina tahaksin rääkida vulkaanipurskest. see puudutab CO kahe heitmeid ja mikroosakesi. mida siis saame me teha, et meil täiendavaid töökohti kaduma ei läheks kõigi nende regulatsioonide pärast, mis piiravad mikroosakeste sisaldust õhus. vaadake, see vulkaani probleem on igal juhul täiesti kontrollimatu vähemalt liikmesriigid ja nende valitsused ei saa seda kontrollida ja lennunduse puhul saame me öelda, et me teeme kõik, mis me suudame. meil on pretsedent olemas pärast terrorirünnakut üheteistkümnendal septembril. oluline on analüüsida äh, võimalikke kahjusid ja äh, vältida nii-öelda paanilisi stsenaariume me tahame välja arutada, millised kahjud meil ees seisavad ja siis arutada, mida saab Euroopa tasandil ära teha. me peame meeles pidama, et üheksakümmend üheksa protsenti Euroopa Liidu eelarvest tegelikult on liikmesriikide kasutuses ja ainult üks protsenti on ühenduse vahendeid, seega eh, minu meelest on ebaõiglane oodata, et Euroopa Liit kõik lahendab. härra Boris, palun härra president, Euroopa strateegia kaks tuhat kakskümmend räägib sellest, et tööhõivet tuleks suurendada, haridusele rohkem tähelepanu pöörata, nii et suurem protsent Euroopa elanikest omaks kõrgemat haridust kuidas saaks ära kasutada Euroopa Sotsiaalfondi selle nimel ja eh, eh, teadusuuringute ja arendusfondi, kuidas hoida nende eelarveid tasemel, sest just nemad aitavad tööhõivet suurendada, innovaatikat tõhustada. samuti pean oluliseks mikroettevõtetesse investeerimist, sest see on suur töökohtade allikas, see sektor. jah, tõesti, nagu te teate, strateegias kaks tuhat kakskümmend on meil üks eesmärkidest haridus, samuti soovime võidelda koolist enneaegse lahkumise, väljalangemise vastu. Euroopa konkurentsivõimet on võimatu arutada, kui me ei räägi haridusest ja sellepärast me soovime, et kõik liikmesriigid arvestaksid seda sihtmärki seetõttu me peame tõesti mobiliseerima kõik ressursid, osa ühenduse tasandil, osa liikmesriikidest ja muidugi ähm, seda tuleb finantsperspektiivi arutelu raames käsitleda. me ei ole selleni veel jõudnud, aga Euroopa tasandil tehtud otsuseid peavad täiendama liikmesriikides tehtud otsused ja tõesti, Sotsiaalfond näeb samuti ette Eh, ühte-teist noortele, näiteks toetada nende praktikavõimalusi, eh, erialast koolitust, eh, sotsiaalfondi kõiki funktsioone me ei ole veel kaalunud, aga tõesti, me ka-, soovime kas-, tagada piisavad vahendid nendele fondidele. suur tänu, härra Steinbrück, palun, proua Steinbrück. eile selgus, et Antwerpeni Opeli tehas suletakse. see on üks paljudest näidetest töökohtade kadumisest Euroopast. järgmisel neljapäeval võõrustavad Euroopa ametiühingute tegelased äh, riiklikke demonstratsioone. kuidas saab tagada töökohtade säilitamise? me soovime siin täistööhõivet ja seda, et e, et Euroopa ka tegutseks, aga me soovime selgeid vastuseid, mitte, mitte mingisugust häma viie aasta pärast. Te rääkisite siin suunistest ja sellest positsioonidokumendist e, Euroopa kakskümmend kakskümmend strateegiast, minu arvates ei ole see piisavalt konkreetne, meil on rohkem näiteid tarvis selle kohta, mida te kavatsete ette võtta, säilitamaks Euroopa strateegilised tööstusharud. ja milline saab olema Euroopa Komisjoni roll Euroopa autotööstuse tuleviku säilitamises? tööhõive suunised ilmselgelt sõltuvad suuresti üldisest majanduskasvust, aga me kavatseme ka tööhõive küsimust aspekti tugevdada kakskümmend kakskümmend strateegiast. kõigepealt tuleb tugevdada struktuurset tööhõivet, turule, tööturule kaasatust, paremaid oskusi, kaasa arvatud elukestev õpe, samuti tuleb parandada haridussüsteeme ja suurendada juurdepääsu sotsiaalsele haridusele ning võidelda sotsiaalse tõrjutuse ja vaesuse vastu. Nende küsimustega kavatseb kõiki instrumente kasutades tegeleda Euroopa Komisjon ja neid peavad tähtsaks ka liikmesriigid ja valitsused. aga mitte ainult need meetmed ei ole olulised, tööhõivet tuleb tõsta ka läbi teiste meie majandusalaste meetmete, usalduse tõstmise, siseturu ülesehitamise, ainult nii saab seda teha. mis puudutab autotööstust, siis loomulikust, loomulikult oli ületootmine mitte ainult Euroopas, vaid üle maailma ja me jälgime tähelepanelikult arenguid äh, selles tööstuses ja tegutseme ka koos ametiühingutega selles sektoris. suur tänu. Annu Takula. kiitoksia, puhemees. Sorry. suur tänu, härra president jah, ma sain aru, et te kogemata nimetasite mind prouaks, aga ma olen mees ja selleks kavatsen ka jääda. minu küsimus on järgmine. suur tööpuudus ja tõrjutus on tõsiseks probleemiks, kakskümmend protsenti noortest on töötud, samas suur hulk töötutest on üle viiekümne aasta vanad ja mitmes liikmesriigis räägitakse samal ajal seda, et tuleks tõsta pensioni, sellest, et tuleks tõsta pensioniiga. ja et meil on tarvis rohkem võõrtöölisi. minu arvates on siin tegemist vastuoluga ja ma tahaksin teada, et kui me soovime tõsta pensioniiga, siis miks me ei ürita kuidagi tuua tööturule tagasi viiekümne, üle viiekümne aastaseid inimesi, miks me ei soovi õhutada, parandada kahekümne aastaste inimeste võimalusi tööd leida, selle asemel, et lihtsalt kutsuda sisse võõrtöölisi? me kõik ju usume, et noored kvalifitseeritud inimesed peaksid leidma ka töö, et nad ei jääks, ei, ei oleks tõrjutud meie ühiskonnast. sest see läheb meie ühiskonnale tõeliselt palju maksma, suur tänu. To end this competitiveness battle selleks, et võita ülemaailmaline konkurentsivõitlus, on selge, et meil on tarvis rohkem inimesi, kes töötaksid rohkem, pikemalt ja kaua, kauem ja ka paremini. seega mingit vastuolu siin ei ole, selle vahel, et on pikem tööiga ja et äh, Euroopasse toimub ka sisseränne. tegelikult on üsna hämmastav see, et Saksamaal on peaaegu üks miljon vaba töökohta Ühendkuningriigis peaaegu pool miljonit. see näitab ka seda, et nõudluse ja pakkumuse, pakkumise vahel on teatud lüngad. selles sektoris on, annab teha veel nii mõndagi ja pensioniea tõstmine on ka üks võimalus, ma tahaksin rõhutada, et praeguse kriisi ajal äh, need riigid, kes traditsiooniliselt äh, ei astunud traditsioonilisi samme äh, saatmaks inimesi varem pensionile, äh, olid edukad ja minu arvates on see oluline, selleks et Euroopa jääks konkurentsivõimeliseks, tuleb meil tõsta tööhõive taset Euroopas. suur tänu, proua Ossinovska! suur tänu, president härra Barroso, täna te rääkisite sellest, et tööhõivestrateegia äh, üheks prioriteediks on äh, aidata paremini koolilõpetajatel tööturule siseneda. me teame, et noorte inimeste äh, tööpuuduse tase on see väga suur, Poolas on see kakskümmend protsenti, Hispaanias nelikümmend protsenti ja see tõuseb meil on tarvis parandada juurdepääsu tööturule ja paremat juurdepääsu ka koolitusele. kas te arvate, kuidas te hindate, kuidas on töötanud Leonardo da Vinci programm, võib-olla tuleks seda kuidagi parandada, kas komisjon näeb ette mingisuguseid samme selleks, et võidelda suureneva tööpuuduse vastu noorte inimeste hulgas? Milli-, millised oleks täna teie ettepanekud noortele inimestele? Youth unemployment is the most noored ja tööpuudus on tööpuuduse frondil üks kõige kriitilisemaid probleeme praegusel hetkel Euroopas. meil on kolm algatust, noorte kaasamine, noorte liikuvus ja noorte koolitamine. meil on erinevad koolitussüsteemid, me üritame mõ-, hinnata ka kriisi mõjusid noorte tööhõivele ning me üritame parandada nende oskusi ja koolituse taset, et, et see vastaks ka töökohtadele. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on meil tarvis kuusteist miljonit uuemat kõrgkvalifits-, kvalifikatsiooniga töökohta ja selleks on tarvis ka rohkem kvalifitseeritud inimesi ja Euroopas kul-, kuulutati äh, kolmkümmend viis milja-, miljonit eurot kahe tuhande seitsmendast kahekümnenda, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aastani selle olukorra parandamiseks, seega Euroopa tasemel saab ka kaasa aidata liikmesriikide tegemistele, parandamaks noorte tööhõivet. suur tänu, proua Elizabeth Schröter! Ähm, president Barroso, muss... president Barroso, ma peaksin teile vastu vaidlema, sest te ütlesite, et meetmed, kasutamaks tõesti ära rohelise kasu potentsiaali, on sisse kirjutatud ka kakskümmend kakskümmend strateegiasse. see ei ole õige. Teil on see aspekt kahe silma vahele jäänud ja kuidas see on üldse võimalik? on ju ilmselge, et kui soovida tõesti edendada majanduskasvu ja suurendada tööhõivet, siis töökohtade arv suureneb majanduskasvu edenedes. niisiis, mida kavatseb Euroopa Komisjon ette võtta selleks, et meie uued töökohad oleks ka jätkusuutlikud? no eriti pidades arvesse, et belglased oma eesistumise aja platvormis on seda väga oluliseks prioriteediks pidanud, meil on siin nüüd hea võimalus tegutsema hakata, mis on teie plaan? ma tuletaksin teile meelde, et komisjon oli see, kes tuli välja kliimamuutuse ja energiapaketiga ja et me rõhutasime ka äh, teatud sektorite äh, roheliste töökohtade loomise potentsiaali. see on üks prioriteet tulevikus, see on Euroopa kakskümmend kakskümmend tegevuskava üks olulisemaid eesmärke, kliima ja energia ees, eesmärgid on ju kõige tähtsamad selles äh, plaanis kakskümmend protsenti heitmete vähendamist, kakskümmend protsenti taastuvenergiaallikaid, kakskümmend protsenti tõhusam energiakasutus. ja seeläbi saame me luua ka näiteks taastuvenergiaallikute sektoris uusi töökohti. niisiis, see on üks meie, meie prioriteete. niisiis, meil on tarvis öö, tarka eh, ja jätkusuutlikku majanduskasvu, mitte lihtsalt majanduskasvu. suur tänu ja nüüd viimane küsimus. proua Jaagonsaari. suur tänu, president. me oleme täna rääkinud palju noortest. veel üks inimgrupp, kes on kannatanud tööhõivekriisi all, on naised meie majandused on järjest rohkem võlgadesse upumas, riigid vähendavad, kärbivad oma eelarveid, need kärped tegelevad äh, ka näiteks äh, sotsiaal- ja tervishoiu valdkonnaga, kus töötab palju naisi. härra Barroso, mida te kavatsete ette võtta nende liikmesriikide suhtes, kes vaatamata sellele, et kakskümmend kakskümmend programm ütleb, et me peaksime tegelema inimressurssidega haridus- ja tervishoiusüsteemides näiteks, siis vaatamata sellele liikmesriigid teevad edasisi kärpeid nendes sektorites. mida te kavatsete ette võtta nende liikmesriikidega? For women uh, had risen to nine point three percent. naiste tööpuuduse tase tõusis veebruaris kaks tuhat kümme üheksa, üheksa koma kolmele protsendile meeste puuduse tase oli madalam. aga jah, haridus- ja tervishoiusektorite kärped on olulised just selles valguses, et seal töötab palju naisi, mida siis ette võtta? me peame paluma liikmesriike järgi mõtlema, et nad ei paneks naisi üleminekuperioodil raskemasse olukorda me oleme neid tööhõive eesmärke arutanud nõukogus ka liikmesriikidega ja tööhõive taseme e-, alased eesmärgid peaksid võtma võrdselt arvesse nii mehi kui naisi. ja mõningates liikmesriikides on potentsiaal väga suur. mõningate liikmesriikide naiste tööhõive tase on endiselt väga palju madalam meeste omast suur tänu, härra president, et te siia tulite infotunnile meiega kõnelema. oli väga huvitav, suur tänu, et kolleegid, et te olite väga aktiivsed eelmise, viimase tunni jooksul. järgmine infotund toimub öö, äh, kuu aja pärast. härra Barroso, suur tänu!